fraktsioonilt palve komisjoni liikmete määramiseks ja äh, kui mingisuguseid äh, märkusi ei ole, siis see on vastu võetud. homne päevakord on äh, avaldatud ja see on nüüd parlamendi internetileheküljel äh, ka kätte saada.